härra Donjon, härra Panzeri ning äh, proua Lambert. We can have one round of statements and questions. I would suggest it's two minutes each, and then we have a second round for Mr. Uh, sum it up. Arnaud Danjean first. Arnaud Danjean kõigepealt. suur tänu, esimees. ma ei räägi siin iseenda nimel, vaid härra Kukani nimel, kes äh, oli kahe tuhande neljateistkümnendal aastal jäi valimisjälgimismissioonil ning ma loen teile ette teiepoolse, temapoolse avalduse. olen äh, jälginud tähelepanelikult olukorda Maldiividel pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat. kavatsen Maldiive külastada ka äh, äh, jälgimismissioonil enne selle aasta lõppu oluline on arendada konstruktiivset dialoogi eh, rakenduse viimases eh, aruandes, see on eriti oluline võtta arvesse, et järgmised valimised toimuvad kaks tuhat kaheksateist ning eh, ootan selles osas nendega edasist koostööd. oleme kahe tuhande viieteistkümnendast aastast näinud olukorra raskenemist, piiratakse vaba, sõnavabadust ning assotsieerimisõigust me peaksime paluma, et valitsus äh, garanteeriks riigi demokraatliku toimimise. meediavabadus, äh, olukord on samuti keeruline. oleme näinud ka ajakirjanike ähvardamist ja nende töö takistamist. sel aastal mõrvati jõhkralt äh, härra äh, Jamed, blogija ning Ahmed Dijon on endiselt äh, kadunud seega on väga oluline, et me olukorda Maldiividel tähelepanelikult jälgiks. suur aitäh, järgmisena saab sõna härra Panseri. suur tänu teile, esimees, suur tänu äh, ma so-, toetan üldiselt seda, mida siin olukorra kohta Maldiividel on öeldud, kuid ma saaks äh, öelda äh, paar sõna pealinna tegevuse kohta ning tahaks äh, öelda seda, et äh, tahaks öelda surmanuhtluse moratooriumi kohta, nimelt on pearesident rääkinud äh, taas kord teinud juttu sellest, et hukkamised tuleks taastada ja seda võiks rakendada ka alaealiste suhte. on vaja saata selge ja tugev sõnum sellise otsuse vastu ning paluksin selget äh, seisukohavõttu e, ning e, peaks e, see peaks olema suunatud ka neile, kes turistidena soovivad Maldiive külastada. suur tänu teile. suur tänu. ja nüüd proua Lösing. ja, vielen Dank ähm suur tänu. kas ma võin rääkida saksa keeles, küsib kõneleja. arvestades seda, et äh, demokraatlik areng on tähtis, tundub mulle pärast äh, arutelusid opositsioonijuhtidega väga tähtis see, et me väldiksime seda, et Äh, kuni järgmiste valimisteni, aga tegelikult ka hiljem veelgi rohkem opositsioonipoliitikuid tasalülitatakse, sest kui nad on vangi heidetud või lihtsalt äh, äh, mõrvatud, siis ei ole meil mõtet ka sinna valimisi vaatlema minna, see on täiesti selge, et valimisi siis korrapäraselt läbi ei viida, sellepärast et mitte mingit opositsiooni ei ole nii et tõesti tuleb mõelda selle peale, kuidas seda äh, läbi viia ja ma arvan, et kui me siin ütleme, et äh, ajakirjandusvabadusega on probleeme, siis see sõnastus on minu arvates küll liiga lahja, nii et me tõesti peame vaatama, kuidas me saame oma informaatoritega kontakti jääda ja samal ajal diplomaatiliselt neid protsesse mõjutada. siis see küsimus, mis puudutab terrorismi Te ütlesite, et valitsus pöörab väga suurt tähelepanu terrorismivastasele võitlusele. tahan teada, mida valitsus terrorismi all mõistab seal, sellepärast et seda alati ei defineerita ühtemoodi. näiteks on siin neid, kes ametiühingu tegelasi ka terroristideks peavad ja neid vangi heidetakse ja kui ma nüüd mõtlen selle peale, et äh, mitte ühestki teisest Araabia riigist ei tule nii palju ISISe võitlejaid kui Maldiividelt ja et üha rohkem inimesi elanike arvu kohta tuleb Maldiividelt äh, selliseid siis, kes asuvad võitlema, et siin on ilmselgelt mingi probleem, midagi on viltu ja me peame mõtlema, mida siin oleks võimalik ära teha siis küsimus kolleegile, kas me peaksime siin ka üritama uut resolutsiooni välja töötada, mõeldes ka selle peale, et alates eelmisest aastast on tõesti olud väga palju muutunud. aitäh, proua Lösing ja nüüd äh, Jean Lambert Roheliste fraktsiooni nimel. Okay, thank you. I wasn't... aitäh mina olen siin delegatsiooni juhina ja meie delegatsioon tegeleb ka Maldiividega. mis puudutab resolutsiooni, siis kui me resolutsiooni koostame, siis me peame tõesti ka uskuma, et sellel on mõju, mingigi mõju, kuid ma ei usu, et sellel mingit mõju oleks, vaadates varem vastu võetud äh, resolutsioone. mind huvitab aga see, kuidas Euroopa Liit Maldiividega oma suhteid edasi arendab. me oleme olnud ühenduses saatkonnaga Sri Lankal ja me teame, et saadikutel on tõesti väga raske tööd teha ka naaberriikidega, sellepärast nad põhimõtteliselt peavad kogu aeg õigustama, miks nad on ostnud mingi lennukipileti, selleks et valitsuse liikmetega läbirääkimisi pidada nii et äh, kui me siin ka suhteid Saudi Araabiaga äh, võtame arvesse, siis tuleb tõesti mõelda selle peale, et kuidas me saaksime sellele valitsusele läheneda nii, et me ka oma eesmärke täidaksime. aitäh, neli kolleegi võtsid sõna, teile esitati neli küsimust ja teil on nüüd, härra Kessler, võimalus äh, vastata. aitäh nende huvitavate küsimuste eest me toetame härra Kukani äh, visiiti, mis on nüüd septembrikuuks ette nähtud, me tõesti toetame härra Kukani visiiti Maldiividele. ja olen täiesti nõus sellega, mida härra Kukan ütles, me tõesti teeme siin temaga äh, käsikäes tööd. surmanuhtlus olen nõus, et meil on vaja tugevam seisukoht selles küsimuses välja töötada. valitsus on nüüd juba päris pikka aega teinud neid nii-öelda avalikke avaldusi selle kohta, et surmanuhtluse täideviimine peatatakse, aga seda ei ole ikka veel ellu rakendatud me tõesti peame olema siin karmisõnalisemad, seda küsimust on tõstatatud mitmeid kordi, kui meie operatsioonide juhid eelmisel kuul Maldiividel käisid, siis oli ka selle kõrgetasemelise kohtumise päevakorras see küsimus ja me tõesti väga selgelt tõime välja siin Euroopa Liidu põhimõttelise vastuseisu surmanuhtluse rakendamisele. minu arvates oli see huvitav ja ma kavatsen seda mõtet edasi kanda, et turistidele tuleks äh, teha selgitustööd selles küsimuses. ja turistid võiksid siin olla sõnumikandjad, me tõesti peaksime mõtlema selle peale, kuidas äh, seda siis ka rakendama hakata. on tõsi, ja see on vastuseks proua Lösingule, et dialoog opositsiooniga on raske, aga see, aga see dialoog toimub. nii kodanikuühiskonna liikmetega kui ka teiste ühendustega me saame neilt pidevalt teateid selle kohta, kui raske on neil tegutseda. ühelt poolt on raske julgustada valitsust äh, looma võrdseid tingimusi kõikidele sest äh, valitsus täiesti teadlikult viib sisse teatud meetmeid äh, opositsiooni mahasurumiseks äh, ja selleks, et opositsioon ei oleks võimeline järgmistel valimistel osalema me oma dialoogis peame tõesti väga kindlalt äh, ütlema välja, mis on meie ootused äh, järgmistele valimistele, mis peaksid siis järgmisel aastal toimuma. terrorism on tõesti valitsuste jaoks, äh, valitsuste poliitikate jaoks väga tähtsal kohal aga me nõuame valitsuselt ka seda, et nad annaksid meile parema definitsiooni terrorismi kohta, et kes nende definitsioonide kohaselt on terroristid. me tahaksime saada nimekirja nendest, kelle puhul nad arvavad, et äh, kes on need, kes kuuluvad terrorirühmitustesse või mis on need iseloomuomadused või äh, tunnused, mis teevad kellegist terroristi. ja tõesti, praegu seda selgust ei ole ja terrorismivastast seadust võib tõesti väga erinevates olukordades rakendada. Jean Lamberti küsimus see toob väga selgelt välja meie dilemma, et kuidas me tõhusalt toimivaid poliitilisi suhteid Maldiividega välja peaksime töötama. me tõesti oleme suhetes valitsusega, me ei ole otseselt Malil kohal, tõesti, dialoogi on väga raske pidada. me tõesti tahaks, et me oleksime, et meil oleks tõesti alaline esindus Maldiividel selleks, et me saaksime tegeleda kõiki nende, nende probleemidega, mis meil seal praegusel hetkel on, aga eelarve nappuse tõttu ei ole see praegusel hetkel võimalik ega ka realistlik. Saudi Araabia. ma arvan, et suhteid töötatakse seal välja. väga palju mõeldakse ka kultuuriliste sidemete peale, aga me peame arvestama ka ärisuhetega. aitäh! Thank you so much, Mr Kressler. aitäh, härra Kressler, täna siia tulemast välisasjade komisjoni ette, tegemist oli väga tähtsa arvamuste vahetusega. kui me võtame vastu resolutsiooni, siis selle peavad otsustama fraktsioonid, mitte välisasjade komisjon, aga ma kutsuksin siis fraktsioone üles vähemalt pidama läbirääkimisi selle üle. kas oleks siis mõistlik resolutsiooni koostada või mitte Läheme nüüd päevakorrapunkti number neli juurde, meil on täpselt veerand tundi aega selle läbivõtmiseks, tegemist on siis stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahendi loomisega ja siin me vaatame läbi muudatusettepanekud ja õigusloomelised ettepanekud, mis puudutavad stabiilsuse ja rahu edastamise rahastamisvahendi loomist. meil on toimunud juba välisteenistusega arutelu sellega samamoodi nagu ka komisjoni teenistustega, seda siis märtsikuus ja teisel mail vaatasime ka esimest korda läbi selle eelnõu, siin tehti üheksakümmend üheksa muudatusettepanekut äh, ning kümme muudatusettepanekut tegi ka raportöör ise. nüüd ma annaksin sõna raportöörile Arnaud Danjean'le, kes on raportöör siis. aitäh! teen küllaltki lühidalt, kuna nagu te ütlesite, oleme me seda juba kaks korda siin arutanud ja erinevate fraktsioonide kolleegidega on mõtteid vahetatud, tahaksin tänada kõiki, kes selles protsessis osalesid, nagu äh, ütlesite, äh, on äh, tegemist sellise tehnilise tekstiga, kuivõrd on tegu määrusega, ehk siis tegemist on juriidilise tekstiga ja minu arvates oli oluline just see, et seda saaks mõistliku aja jooksul hakata kohaldama. kuna sellest sõltuvad Euroopa eh, eh, poolt eh, erinevatesse kriisipiirkondadesse saadetud missioonide toimimise tõhusus, nagu näiteks Malis või Kesk-Aafrika Vabariigis ja nii edasi. ja e, seda tõesti e, oodatakse e, seal kohapeal, kus on palju probleeme, nii et tegemist on kiireloomulise küsimusega ja ja ma rõhutaksin, et tegu oli siin tõesti tehnilise tööga äh, aga äh, samal ajal toimus ka tõeline poliitiline äh, mõttevahetus, väljendati selgeid äh, poliitilisi seisukohti, mõned fraktsioonid leidsid algusest peale, et selle teksti õiguslikud alused ei olnud ähm, päris asjakohased ja nende lähenemine oli veidi teistsugune sellest, mida mina, mille mina valisin teised äh, fraktsioonid äh, lähtusid minu soovitustest jällegi ja ma arvan tõesti, et meie äh, mõttevahetus oli väga huvitav just sotsiaaldemokraatidega poliitika eelarve valdkonnas ja ma austan ka igati nende seisukohti ja me peame meeles pidama, et ähm, hääletus ähm, Äh, ja, ja need seisukohad tegelikult puudutavad sellist äh, üleminekuperioodi, äh, mis kestab kolm aastat ja mõned soovitused, mida kolleegid sotsiaaldemokraatide poolt tegid, puudutasid just nende rahastamisvahendite jätkusuutlikkust ja kestlikkust. nii et kui komisjon tõesti soovib <clears throat> seda äh, vahendit nii-öelda põlistada, siis ta tuleb välja uute ettepanekutega. ja selles mõttes äh, need, nende märkuste ja ettepanekutega minu arvates ka arvestati. ja mm, püüame siis saavutada sellise kompromissi, mis võimaldab siis ühelt poolt kiirelt äh, selle äh, tekstiversiooni siin vastu võtta ja säilitada nii palju kui võimalik äh, selle esialgset kuju, mis minu arvates äh, pakub teatavaid äh, piisavalt juriidilisi eelarvelisi tagatisi, aga võttes sealjuures arvesse, et rahalised vahendid selleks ei tohi äh, äh, koostöö ja arengu äh, rahastamisvahenditest tulla. ja see aspekt on siis arvesse võetud selles kompromissettepanekus. nii et seda kõike mm, arvesse võttes on meil äh, niisugusi kompromissettepanekuid, mis võtavad äh, arvesse äh, muudatusettepanekuid, mida oli küll väga palju ja, ja mis olid ka küllaltki keerulised arvessevõtmise seisukohalt, aga sellest kõigest oli väliraportööride kohtumisel juttu. ja me püüame sellega toime tulla. aitäh, Anna Danjean, see on kolmas mõttevahetus meie äh, komisjonis, meil on äh, päris palju äh, sõnasoovijaid, aega on vähe, meil on siin soovinud sõna kolleegid Mamiklis, Vistisen, Vautmas, Valeri Lösing ja härra Karver. püüame siis äh, teha nii lühidalt kui võimalik, minut igaühele. kõigepealt siis Arengukomisjoni raportöör Paavo Väärinen, palun <clears throat> aitäh. käisin äh, ühel äh, variraportööride äh, koosolekul. raportöör pakkus kaks muudatusettepanekut ja ma läksin nende kahe muudatusega arengu komisjoni äh, ja me arutasime neid, leppisime nende osas äh, kokku äh, ühemeelselt, mis siis DCR-i väljajätmist puudutas ja teiseks siis, kuidas arengupoliitika aspekte tugevdada. et see oleks siis jälgitavuse kaudu või siis teisalt ka defineerides täpsemalt äh, teatud tingimusi siis, et kuidas seda rahastamist saab kasutada. me oleme komisjoni eksperte ja välisteenistuse eksperte kutsunud siis homme hommikuks äh, kohtumisele, kus me nendega seda küsimust veel arutame ja püüame siis kompromissini jõuda. ja arengukomisjonis peaks meil järgmisel esmaspäeval õhtupoole toimuma hääletus, see on siis lühidalt öeldes meie mm, olukord, et siis äh, DCR-i väljajätmine ühelt poolt ja teiseks siis võimalused, kuidas siis arengupoliitika aspekte sealjuures tugevdada, aitäh! Äh, suur tänu, nüüd äh, variraportorid, härra Mamikits esimesena, palun, aitäh! head kolleegid! Ehm, selle uue rahastamisvahendi üle on olnud mitmeid arutelusid ja nagu tihtipeale mm, parlamendis juhtub, on meil erinevaid seisukohti siin, mõnede fraktsioonide e, esindajad on öelnud, et nemad ei toeta seda, aga enamik on valmis e, toetama, kuid e, mõned olulised küsimused on veel tarvis läbi arutada Ähm, paljud äh, meie fraktsioonist ei äh, äh, soovi arenguinstrumentideks raha, seda raha kasutada. seda ei ole just väga palju, neid vahendeid, kuid see on põhimõtteline küsimus. ja teine ähm, küsimus puudutab ähm, taotlemise kriteeriume ja mõned meist sooviksid seda aspekti täpsustada ja siis edaspidi, et seda siis arvesse võtta ka edaspidi, kui seda äh, instrumenti rakendama hakatakse. nüüd äh, kolleeg Kristjan, palun. aitäh mm,. suur tänu tehtud töö eest. Ähm, meie küsimus on olnud alati see, et kui me sooviksime, et see vahend oleks tõhus, siis tuleb ka anda komisjonile piisavat äh, pädevust, selle äh, rakendamist, küsimus siis seoses sellega, et äh, kui kaua see kestab ja mis see rahastus on. aga ma arvan, et siin tuleb tõesti teatud tingimusi täpsustada, et see üldse toimida saaks ja meil on ka, oli mitmeid äh, ettepanekuid, loodetavasti saab neid toetada, komisjoni ettepanek on küllaltki positiivne meie arvates, aga mm, me ei tohiks seada siia nii palju, ähm, liiga palju ähm, piiranguid, äh, et see instrument muutuks täiesti kasutamatult, nii et vaatame äh, kuidas asjaga edasi minnakse, siis saab see selgemaks. aitäh, härra Vistisen, järgmisena ALDE fraktsiooni poolt äh, proua Vautmans. suur tänu, nagu äh, teisedki sooviksin tänada raportöör äh, Danjani selle keerulise teemaga tegelemise eest ma ähm, toet-, me toetame teda täielikult ja ka teised variraportöörid on teinud väga konstruktiivset tööd e, ja ka arengukomisjoni teatud ettepanekuid võeti arvesse. Äh, on oluline tõesti, et äh, selle rahastamisvahendi toimimine vaadatakse üle ja nagu äh, siin ettepanekus ka rõhutatakse, ei ole areng võimalik ilma julgeoleku julgeolekut. ja äh, komisjon ja äh, raportöör, neil on õigus selles suhtes, et tõepoolest on teatud tingimustel äh, vaja sõjalist tuge. nii et ma arvan, et me tõesti hea meelega jätkame samas suunas sellega edasi tegelemist. suur tänu, järgmisena proua Lösing kuue fraktsiooni nimel. ja äh, suur tänu. me oleme nõus sotsiaaldemokraatide argumentidega, aga me tahaksime seda kõike natukene laiapõhjalisemalt defineerida. meie jaoks ei ole tähtis mitte ainult see, et me kasutame siin arenguabivahendeid, vaid meie jaoks on tähtis see, et me põhimõtteliselt räägiksime sellest, et me kasu-, kuidas kasutatakse Euroopa Liidu vahendeid sõjalistel eesmärkidel ja ma tõesti ei saa aru, kuidas raportöör saab siin öelda, et juriidiliselt on kõik äh, vettpidav, sellepärast et meil on kaks juriidilist ekspertiisi, mis ütlevad, et see ettepanek ei ole tegelikult lepingusätetega kooskõlas nii nõukogu õiguslik teenistus kui ka selle koja õiguslik teenistus nimelt jõudsid sellele järeldusele nii et ma tõesti ei saa aru, kuidas on võimalik midagi sellist siin täna öelda. kas te juba koputasite haamriga? <laughs> küsib kõneleja. no olgu, kui aeg on läbi, siis see oligi kõik. aitäh järgmisena proua Lohbile Roheliste nimel. aitäh, härra esimees, mina räägin siin Bodil Valero nimel, ta on meie variraportöör, aga tal ei olnud võimalik täna siia tulla. me võtsime teadmiseks, et teie, härra raportöör, võtsite tagasi kõik oma muudatusettepanekud ja nüüd äh, juulikuus kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal vastu võetud komisjoni kompromissettepanekut toetate sajaprotsendiliselt. see on tõesti väga naljakas suunamuutus ja sellepärast me tõesti äh, kutsume teid siiski üles komisjoni ettepanekut äh, kahtluse alla seadma, see ei ole õiguslikult vettpidav, seda augustikuus kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ka parlamendi õiguslik teenistus ütles. roheliste jaoks ei ole tegemist ideoloogilise küsimusega, me leiame, et tähtis on, et välja töötakse seaduslikud, mille puhul peetakse kinni Euroopa Kohtu otsustest ja ka õiguslikust raamistikust. komisjon on otsustanud siin täiesti meelevaldselt hakata õigust äh, interpreteerima vastavalt äh, nii, nagu talle sobib ja me leiame, et see ei ole hea mitte ainult konflikti ennetamisel, vaid tähtis on ka siin tõesti õigusriigi põhimõtetest kinni pidada Euroopa Liidu siseselt. me oleme väga pettunud, et te tõesti arvate, et äh, on võimalik lihtsalt õigus äh, vabandust, arenguabimeetmeid ära võtta ja meie arvates on tõesti väga Äh, kahju sellest, et ei saa sellest aru. järgmisena James Carver, palun. aitäh, esimees. ma põhimõtteliselt olen äh, skeptiline selles osas, kas meil tõesti üheski selles valdkonnas on tõesti Euroopa Liidu tasandil midagi vaja ära teha, kui kahepoolselt, mitmepoolselt ja rahvusvaheliselt on võimalik siin midagi ära teha. Euroopa Liidu jaoks on tõesti tegemist äh, mõttetu Äh, programmiga ja see kõik puudutab siin muidugi ilmselgelt meie Euroopa Liidu väga suuri püüdlusi. Äh, siin tõesti mitmed kolleegid tõid juba välja seda, et tegemist on tõesti väga vastuolulise ettepanekuga ja see puudutab tõesti programme, kus valitsus ise peaks olema eesotsas ja raportöör oleks pidanud seda palju selgemalt välja tooma ja siis oleks ka kolleegide probleeme siin lahendada tõesti arenguabi ei saa siin jääda ainult teatud ametiasutuste kätte. siin Lähis-Ida on seda väga selgelt näidanud ja meie tegevus seal on tulnud bumerangina tagasi. see on äh, tõesti väga keeruline olukord ja me tõesti peaksime siin enne palju põhjalikumalt kaaluma aitäh, James Kaevel, meil on veel kaks äh, sotsiaaldemokraatide kolleegi, Knut äh, Fleckenstein ja Arne Liits, palun. ka mina tänan Arno Donžani kompromissivalmiduse eest, me kõik leiame, et see meede on vajalik ja mõistlik me teiega üheskoos ähm, vaatame läbi ka arengukomisjoni ettepanekud, vaatame, kas neid on võimalik ka sisse viia ja siis välisasjade komisjon peab otsustama, kas need ettepanekud võetakse vastu või mitte. meil on probleeme rahastamisega, te olite sellega nõus, ka seda sellepärast, et tuleviku jaoks ei ole praegu siin prioriteete paika pandud. aga me ütleme, et hoolimata sellest, kas kolme aasta pärast mitmeaastase finantsraamistiku raames tuleb sellest uuesti rääkida, mis on õige ja mis vale, me tõesti äh, õiguskomisjoni liikmetega pingutame selleks, et leida äh, ühine tõlgendus ähm, ja teha seda siis veel enne hääletust, selleks et näha, kas meie ettepanekut toetatakse või mitte. aitäh koostöö eest! aitäh, Knut Fleckenstein ja nüüd Arne Liits, palun. aitäh nende arutelude eest, selle eest, et me siin äh, tegeleme selle küsimusega, väga tähtis on selle jaoks ka aega leida. tõesti, need juriidilised probleemid on tõesti väga tõsised ja see ei puuduta mitte ainult meid, vaid ka liikmesriike. ma le leian, et on väga tähtis, et äh, arenguabifonde ei kasutataks selle meetme rahastamiseks ja nagu ka raportöör Arengukomisjonis siin juba selgitas, on väga tähtis vaadata, et mida siis konkreetselt on välja pakutud, mida me saame konkreetselt teha. siin on neli punkti välja toonud komisjon, mida siis ei rahastata, me peame tõesti Äh, siin sellise positiivse ja negatiivse nimekirja paika panema ja võib-olla, kui need on äh, lauale pandud, siis võib-olla on ka võimalik õiguskomisjonis kokkuleppele jõuda. aitäh, Arne Liits ja nüüd ma annaksin sõna komisjonile. kas äh, Hilde Haademann on kohal, kas te soovite ka midagi kommenteerida, väga lühidalt, palun. Ähm, tänu teile, esimees. lugupeetud parlamendiliikmed tahaksin tänada raportööri tema suure toetuse eest komisjoni ettepanekule, et parandada eh, stabiilsus eh, ja rahu edendamise rahastamisvahendit eh, ja tänan, et olete nii kompromissivalmid, tänan raportööri püüete eest leida ühiseid seisukohti <clears throat> me loodame, et raportööri jõupingutused viivad rahuldava tulemuseni, mis aitaks protsessil edasi minna ja loodame viljakale koostööle järgnevatel faasides ja loodame, et ettepanek võetakse kiiresti vastu kõigi institutsioonide poolt, mis aitaks seda rahastamisvahendit kiiresti kasutusele võtta ning lõpetuseks tahaksin kolmes punktis äh, midagi öelda kõigepealt. Äh, kaasaskantavuse kohta, <clears throat> sest äh, peaksime saama sõjaväelasi toetada erakorralises olukorras, nendel on oluline roll mängida, et säilitada või luua või taasluua Eh, eh, stabiilne olukord eh, konflikti järgselt ning tahaks viidata ka raamistikule, mille on loonud jätkusuutliku arengu eesmärgid, eriti number kuusteist, mis tunnistab sidet julgeoleku ja arenguküsimuste vahel eesmärgiga rahumeelsed ja kaasavad ühiskonnad luua ning luues äh, Äh, kriteeriumid, mis äh, ei, praegusel hetkel ei luba selliseid äh, tegevusi sõjaväelastele, välja arvatud väga piiratud juhtumitel, nagu näiteks humanitaarabi osutamisel. ning peaks mainima ka seda, et finantsabi peaks jätkuma ka äh, konflikti järgses olukorras praegusel hetkel üheksakümmend protsenti selle rahastamisvahendi juures eh, on eh, eh, kirja pandud kui erakorraline abi, humanitaarabi. palun kokkuvõtte, proua. ning nimekirjade osas on eesmärgiks leida holistiline lähenemine ning minu kolleegid, kes Eh, kui no kolleegid eh, arendavad seda teemat edasi ja õigusliku aluse osas teeb eh, komisjon ettepaneku stabiilsuseks artikkel kakssada, artikli kakssada üheksa ja kakssada kümme, et see tähendab siis arengu eesmärgid ja see, eh, mis peaks olema meie eh, arengupoliitika valdkonnas. ja nüüd raportööri viimased eh, kommentaarid, härra Donjon. suur tänu kõigile neile, kes sõna võtsid, eriti tahaksin ma tänada, tänada eriti sotsialistide ECR-i liikmeid, see arutelu ei ole mitte lihtne praegu kuid äh, alati oli soov äh, konstruktiivsed lahendused leida, kompromissid leida. arvan, et see on väga kiiduväärne. ma ei ütleks, et tegemist on detailidega, kuid äh, siiski on tegemist oluliste punktidega. ärgem unustagem, miks me siin tegutseme. ma mõistan teiste fraktsioonide äh, kõhklusi, kuid meenutaksin siiski, et me töötame praegu kiireloomulises olukorras ja see, mis me teeme, mõjutab olukorda ka koha peal. meenutagem näiteks, mis juhtus Malis, kus oli eh, sõjaline ja tsiviilmissioon, mis ootab meeleheitlikult, et eh, nad saaks oma koolitus, eh, koolitus tegevusele lisaks, et nad saaks ka erinevaid vahendeid, erinevaid äh, tehnilisi vahendeid äh, viia kohale, mis oleks siis mitte sõjarelvad, vaid näiteks meditsiinivahendid. arvan, et, äh, et praegusel hetkel on selle pidurdamine olnud aeg-ajalt liialdatud ning see on kaasa toonud väga keerulisi tagajärgi. loodetavasti suudame leida lahendusi Eh, ning eh, veel paar sõna finantseerimise kohta. loodan, et eh, selles osas suudame samuti hea tahet üles näidates lahendusi leida. suur tänu teile. ah no järg, meie hääletus toimub üheteistkümnendal juulil ning tahaksin teile meenutada seda, et hääletusi on kaks, millest üks on raportiga, kus on vaja lihthäälte enamust ning teiseks äh, Äh, äh, äh, on vaja hääletu-, läbirääkimiste käivitamiseks seda, seega kolmkümmend seitse saadikut peab poolt hääletama ning täiskogus toimuvad, toimub hääletus septembrikuus Strasbourgis. nüüd päevakorrapunkt number viis, kus räägime Ahverti arvamusest äh, Euroopa Liidu reisiinfo ja lubade süsteemi kohta, et äh, saad äh, koguda andmeid viisavabalt reisivate kolmandate äh, riikide kodanike kohta ning selleks on esitatud sada viiskümmend neli muudatusettepanekut ja kokku lepitud kolme kompromissi osas raportöör on Bodil Valero eh, ja ta ütles eh, sekretäriaadile, et ta ei saa eh, ise kohale tulla, teda asendab proua Lohviiler. nii et annan sõna seega kõigepealt proua Lohviilerile ja hiljem vääriraportööridele. aitäh, proua Valero tänab kõiki kolleege teistest fraktsioonidest suurepärase koostöö eest isegi kui tema ja meie Roheliste fraktsioon jääb selles küsimuses äh, eriarvamusele. ETIAS-e süsteem peaks andma reisijate kohta infot selliste reisijate kohta, kellel ei ole viisakohustust. Need on siis isikud kolmandatest riikidest, äh, kus viisakohustust ei kehti ja need reisijad peaksid enne Euroopa Liidu sisenemist äh, teatud taotluse äh, täitma ja see süsteem on sarnane süsteemiga, mis on USA-s kokku, sisse viidud. libe komisjon tegeleb sellega Euroopa Parlamendis ja sellepärast välisasjade komisjon tegeleb selliste küsimustega, mis puudutavad välispoliitilisi mõõtmeid ja ka inimõigusi. praeguseks on tehtud kolm kompromissettepanekut ja edasi ma jätkan inglise keeles, ütleb kõneleja, selleks et rääkida üksikasjalikult komisjon on koostanud ka uuringu selle kohta, kas ETS on tõhus ja see uuring jõuab järeldusele, et me peaksime uuesti läbi vaatama selle, mis komisjon on juba välja pakkunud ja seda kohandama ETIAS-e tõhusus ei tule sealt selgelt välja, täpselt samamoodi nagu ka vajalikkus, sellepärast et meil on juba Schengeni informatsioonisüsteem, sarnaseid süsteeme on ka muid, muid ja see võib kõike inimõigustega probleeme kaasa tuua, nii et raportöör leiab, et ETIAS-i süsteem tuleks kahtluse alla seada ja raportöör leiab, et määrust praegusel kujul ei tohiks vastu võtta proua Valero on teinud muudatusettepanekuid selleks, et võtta välja viitmed ka äh, artiklis kakskümmend üheksa siis jälgimisnimekirjade kohta kahtlustavate isikute puhul. Euroopa Liidul on juba olemas infovahetussüsteem selleks, et peatada terroristide sisenemine Euroopa Liitu. selline ETIAS-e jälgimise süsteem mitte ainult ei dubleeriks juba olemasolevaid süsteeme, nagu näiteks äh, Schengeni infosüsteem, aga peale peale selle tooks endaga kaasa ka õiguslikku ebakindlust äh, ja poleks selge ka see, kuidas inimesi sellesse nimekirja pandakse. Äh, luureteenistusel ei ole vaja mitte rohkem vahendeid, vaid õigeid vahendeid ja see ETIAS nimekiri tegelikult äh, äh, muudaks ainult heinakuhja suuremaks, mitte ei laseks aga heinakuhjast nõelu leida. nii et tõesti, me peaksime mõtlema selle peale, kas see ettepanek tegelikult ei muuda olukorda äh, ebaturvalisemaks ja sellepärast me peaksime võib-olla hoopis olemasolevat süsteemi paremini ja aktiivsemalt kasutama. sissisüsteemi vaadatakse praegusel hetkel läbi äh, ja muudatused võetakse vastu enne, kui hakatakse rääkima ETIAS-e määrusest, nii et meil on tegelikult võimalik Schengeni infovahetussüsteem veelgi tõhusamaks muuta, ilma et me veel ühe nimekirja sisse viiksime. me oleme jõudnud kokkuleppele kompromisside osas, mis puudutavad seda, et EDIAS peaks olema võimalikult kasutajasõbralik ja täpselt tuleks siis ka paika panna, millal sisenetakse ja kust ja millal väljutakse Euroopa Liidust. ja see info, mida tuleb anda enne sisenemist, seda peaksid ka liikmesriikide saatkonnad ja ka Euroopa Liidu delegatsioonid koha peal äh, toetama aitäh, proua Lohpiiler, nüüd variraportööride kõigepealt Rahvapartei ja härra Štetina, palun. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, nařízení ETIAS figur... Suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad. ETIAS süsteem on üks olulisemaid õigusloomelisi ettepanekuid sel aastal. Rahvapartei toetab seda. Minu jaoks ETIAS süsteemi sisseviimine viimine on üks meetmeid, mis kompenseerivad Schengeni sisesüsteemi, kus pole eh, piirikontrolle. Eh, see Euroopa Liitu viidi need süsteemid sisse Kanadas, USA-s ja Austraalias. usun seda, mida komisjon oma ettepanekus ütleb. ETS-e süsteemi kasutusele võtmine eh, vähendaks keeldumisest sissesõidu taotlusele äh, ning see peaks vähendama ka uute aega piiridel ja lõpetuseks eh, meie julgeoleku suurendamine ning eh, inimeste identifitse-, ohtlik inimeste identifitseerimine peaks paranema. ma oma muudatusettepanekus sooviksin menetlust lihtsustada, et ja see süsteemis eh, minnes kaugemale sellest, mida komisjon välja pakkus, sooviks näiteks võimalust esitada taotlus ka lennujaama piiridel. ma ootan edasist koostööd raportööri ja variraportööridega, aitäh! suur tänu teile ja nüüd järgmisena härra Pinnev, suur tänu teile suur tänu raportöörile ja variraportööridele Eh, eh, nimetatud süsteem peaks muutma välispiiride haldamist Euroopa Liidus kolmandate riikide kodanikele. Mm, see on eh, oluline, sest seoses terroriohuga tuleb meie välispiire tugevdada. ning selles osas võttis ka nõukogu möödunud nädalal vastu omapoolsed otsused see otsus on aga seotud mitmesuguste muude kaasnähtudega, me oleme põhimõtteliselt sellise süsteemi kasutusele võtmist, mis on mujal juba kasutusel, nagu näiteks Ameerika Ühendriikides. kuid äh, nagu juba ütles raportöör, on äh, fraktsioonidel väga palju eriarvamisi, kuid hoolimata sellest suutsime siiski kompromissides kokku leppida. kuid meie suutsime äh, Eh, meie välissuhete osas eh, kokku leppida, rõhutades sealjuures seda, kui oluline on eh, selgitada meedet liikmesriikide kodanikele ja seda ka liikmesriikide saatkondades ja Euroopa Liidu esindustes. me soovime sealjuures, et kõigile reisijatele oleks reis võimalikult lihtne ja komplikatsioonideta ning et äh, delikaatseid inim-, äh, isikuandmeid ei säilitataks üle viie aasta. lähtuma peab süütuse äh, presumptsioonist ning kasutada tuleb ka kõike võimalikke automaatseid süsteeme ning nagu teada, kolmel riigil USA-l, Kanadal eh, ja Austraalial on see kasutusele võetud ka Ukrainal ja Gruusial ning eh, erandite süsteem on samm edasi, et tugevdada meie suhteid kolmandate riikidega, kus on märk usaldusest. see tegemist on reisi autoriseerimise loaga, mis peaks eh, süsteemi kõigi jaoks eh, tegema lihtsamaks ning oluline on mõelda ka turismi peale ja meie suhtetele kolmandate riikide esindajatega, seega toetan komisjoni ettepanek ning loodan, et see on noh, samm õiges suunas, aitäh. suur tänu, kallid kol-, kallis kolleeg ja viimase saab sõna proua Paukmann liberaalidest. suur aitäh. suur tänu proua Valerole, keda pole praegu siin ETIAS on üldiselt hea ettepanek, see on õige instrument et äh, hinnata, kas kolmanda riigi äh, viisavabalt reisiv kodanik on ohtlik või mitte. Kanada, USA, Austraalia kasutavad juba seda süsteemi ning äh, kui kolmanda riigi, kolmandate riikide kodanike reisimine Schengeni piirkonda suureneb kolmekordselt ning sellega seoses me oleme komisjoni ettepanekuga rahul, kuid samas leiame, et on äh, oluline kaitsta isikuandmeid, äh, mis vahetatakse õiguskaitseorganite äh, vahel, neid ei, andmeid ei tohi arbitraarselt kasutada. sellega seoses esitasime me põhiõiguseid puudutavad muudatusettepanekud, kuna nagu te kõik teate, ma tegelen ka kadunud laste küsimustega, küsimusega, siis esitasime muudatusettepanekuid kadunud laste Eh, kohta, et ETS oleks vahend, mis aitaks eh, tuvastada kadunud lapsi. ning eh, esitasime muudatusettepaneku ka haridusküsimustes, on väga oluline, et me selles osas leiaks kokkuleppe ning väga, nagu te teate, väga paljud arutelud puudutasid seda, kas kasutada ETS-t illegaalse immigratsiooni küsimustes äh, Eh, ma arvan, et paljudes fraktsioonides on eh, eriarvamused, mõnele need meeldivad, teisele mitte. mina olen selle instrumendi kasutamise poolt illegaalse immigratsiooni piiramiseks, kuid seda peaks võib-olla kasutama libe frak-, libekomisjonis, nii et eh, võib-olla looda-, suudame seal kokkuleppele jõuda, aga üldiselt on kompromissi võimalus olemas. aitäh! kas keegi sooviks veel midagi lisada? ei siis meenutaksin teile, et Ahvetis toimub arutelu üheteistkümnendal juulil. nüüd kahe arvamuse arutamine, mis puudutab Schengeni Scheng,, puudutab Schengeni infosüsteemi ja kuna need on omavahel seotud, siis ma teeksin ettepaneku, et päevakorrapunkte kuus ja seitse me arutame koos e,. ning eh, me arutame piirikontrolli eh, valdkonnas sissikasutamine ning samuti eh, ebaseaduslikult viibivate kolmanda riigi kodanike tagasaatmiseks eh, kasutamine. annan sõna proua Hilda Vautmansile ning meil on selle päevakorrapunkti arutamiseks aega veerand tundi. jah, proovime äh, ilmselgelt siin täna kiiresti teha. kõigepealt sooviksin tänada variraportööre. Ähm, äh, me leppisime kokku neli muud kompromissettepanekut oma viimasel äh, kohtumisel, neli puudutas neist siis sissi kasutamist piiridel, kõigepealt siis tõhus koostöö, piirihaldus, ja äh, tagasisaatmiste äh, tõhusus on väga olulised. me saame äh, paremini olemasolevat süsteemi ka ära kasutada, mistõttu me oleme veendunud, et see infovahetus parandab meie Euroopa Liidu tegevust rände ja julgeoleku vallas nagu te kõik teate, on meil ähm, piiratud pädevus selles asjas, kuid sellegipoolest on siin olulisi elemente ja kompromissettepanekuid siis mõlema äh, küsimuse puhul siis me keskendume kolmandate riikide äh, kodanikel, nende õigustele, äh, näiteks info edastamine kolmandate riikide võimudele, laste õigused ja nii edasi me kõik teame või vähemalt peaksime teadma, et inimõiguste kaitse on meie aluspõhimõtete hulgas, aga tegelikult seda ka alasti, alati ei arvestata, inimõigusi rikutakse ka Euroopa Liidu siseselt kolmandate riikide kodanike puhul, seetõttu me peame jälgima, et et eh, nende inimeste puhul peetakse võetud kohustustest kinni. Eh, see eh, tegemist võib-olla tõesti liidust väljaspool asuvate riikide kodanikega, kuid see ei õigusta niisugust tegevust. me peame tagama seda, et infot vahetatakse mm, tõhusalt ja samas peetaks kinni demokraatlikest Äh, normidest äh, ja väärtustest ja ma loodan, et saame selles osas teie toetuse ja loota, aitäh! aitäh, äh, proua Holtmans, nüüd variraportöörid härra Suitsa ja Pitsula, proua Lösing, kõigepealt siis kolleeg Suitsa Rahvapartei nimel, aitäh, kõigepealt tänaksin äh, raportöör Vautmansi tehtud tööst, nagu teate, on tegemist väga tehnilise äh, küsimusega samuti ja äh, see on kodanikuvabaduste komisjoni mm, pädevuses aga siin on hulgaliselt äh, väga olulisi küsimusi, mida arutatakse tõenäoliselt ka edasi lähikuudel ja aastatel. rändeküsimused on väga tundlikud teemad, hiljuti tähistati ähm, pagulaste päeva ja me peame ka arvestama, et Euroopa Liidul on selles vallas teatavad kohustused Äh, äh, Schengeni süsteem äh, tagab piisavalt põhivabadusi ja me toetame selle süsteemi tõhusamaks muutmist ja selle ajakohastamist, et see oleks meie kodanike jaoks turvalisem, kuid sellegipoolest mulle tundub, et keelekasutus siin mõlemas arvamuses on pisut liiga kriitiline ja äh, viitab sellele, et olemasolev süsteem ei toimi hästi ja rikub inimeste õigusi ja niisugust negatiivset interpretatsiooni meie fraktsioon ei jaga. me leiame, et äh, välispiiridel töötavad inimesed teevad väga keerukates oludes suurepärast tööd ja me oleme selle eest neile tänulikud ja oleme valmis neid igas, igati toetama ja seetõttu oleme me teinud ettepanekuid, kuidas seda sõnastust siis kompromisside näol äh, parandada ja loodame teie koostööle, et äh, me leiaksime kõigi jaoks rahuldava lahenduse. veel üks hetk. Mm, ja äh, võiks ala, kaaluda niisuguste lausete lisandust, võttes arvesse põhiõigusi ja ähm, ähm, rändajate õigusi me ei tohi äh, koostada järjest pikemaid ja keerukamaid tekste, millega see süsteem ei äh, toimi enam piisavalt hästi. lapsi ei tohiks äh, sundida andma sõrmejälgi või näo jäljendid, see on siis kompromissid üks ja kolm, me täname kolleeg Vautmansi ja alltöösekretäriaati tehtud töö eest ja me oleme valmis ka tulevikus äh, kompromisside kallal edasi tööd tegema, et jõuda äh, kõiki rahuldava lahenduseni. aitäh! nüüd on Inno Pitsula, palun. aitäh! Schengeni äh, infosüsteem on Schengeni koostöösüsteemi aluseks ja see on ka Euroopas vaba ringi liikumist reguleeriv äh, süsteem. Äh, siin on siis põhiliselt kolm eesmärki, et äh, tugevdada teatavaid Euroopa Liidu meetmeid taga, taga, tagamaks turvalisema rände ja see puudutab siis artiklis kakskümmend S ja U punktides siis puudutab see ligipääsu äh, dokumentide või, või info mm, kogumist e, juhul, kui inimene on ka kasutanud minevikus mingeid muid äh, reisidokumente. mis puudutab ebaseaduslikku riigis viibimist, siis ma toetan põhimõtteliselt äh, teie ettepanekut. see, mm, sellega on võimalik siis jälgida kuidas on tagasisaatmise otsuseid täide viidud ja ka hallata paremini rändevoogusid ja tahaksin eriti rõhutada seda teksti osa, mis puudutab piiride määratlust. ja mis puudutab siis minu riigi Horvaatiat, mis on osa Äh, mis on Euroopa Liidu liige, kuid mitte veel Schengeni liige, äh, siis välispiiride määratlemise küsimus on meie jaoks esmatähtis. kas on tegemist Schengeni äh, välispiiriga või Euroopa Liidu piiriga? artiklis kuus olen ma teinud siis ka muudatusettepaneku, mis puudutab põhjenduspunkti kaksteist, et need määratlused oleksid loogilisemad. aitäh, härra Liigula Pitsula nüüd aitäh, võtan Michal Urbani, Miguel Urbani nimel sõna, tal ei ole võimalik täna siia tulla. Miguel Urban palus tänada raportööri. me toetame kõiki muudatusettepanekuid, mis toetavad inimõiguste kaitsmist, isegi kui välisasjade komisjoni pädevused on siin piiratud, tahaksime me toeta- to,, tuua välja seda, et meie jaoks on väga tähtis, et inimväärikus tagatakse kõigile ja sellepärast kompromissettepanek number neli on meie jaoks ülitähtis. õigus juurdepääsule oma isikuandmetele ja nende parandamisele peaks olema tagatud kõikidele, ka kolmandate riikide kodanikele ja mõlemas raportis on meie jaoks tähtis see, et äh, and-, et siin räägitakse andmevahetusest. igasugune andmevahetus ei peaks toimima kolmandate riikidega, isegi siis, kui kedagi saadetakse tagasi, sest see võib endaga kaasa tuua probleeme. me leiame, et Euroopa Liidu rändepoliitika on liiga piirav ja karistav ja see on vastuvoolus Euroopa Liidu väärtustega nagu me ütlesime juba alguses, me toetame kõiki kompromissettepanekuid ja muudatusettepanekuid, mis toetavad inimõigusi ja inimväärikusest kinnipidamist, eriti just kolmandates riikides. aitäh, proua Lösing! meenutaksin teile, kallid kolleegid, et hääletus toimub meie komisjonis üheteistkümnendal juulil. nüüd päevakorrapunkt number kaheksa uuringu tutvustamine, uuringu, mis puudutab siis islamiriigi rahastamist ja pärast see kuulamine korraldati sellepärast, et meie koordinaatorid otsustasid seda teha, me räägime siin ISISe rahastamisest ja ka sellest, mida on rahvusvaheline üldsus teinud selleks, et võidelda ISISe rahastamise vastu ja räägime ka Euroopa Liidu soovitustest selle kohta aitäh, härra Jean-Claude Coussara, kus te olete? Right, we have Miss Agnes Levallois. Agn Agnes Levallois. Take a seat. Um, Mr. Coussara, bonjour. bonjour. so please take a seat. Uh, Monsieur Cousseron has been ambassador for France. härra Cousseron on olnud äh, Egiptuses, Türgis ja Süürias Prantsuse suursaadik ja peale selle on ta ka Prantsusmaal kaitseministeeriumis töötanud ja proua Levarois on äh, äh, Araabia äh, maailma spetsialist äh, Nad on äh, töötanud ta on töötanud erinevates äh, uurimisrühmades ja tegelenud just äh, Vahemere piirkonna ja Lähis-Idaga. aitäh, et tulite Välisasjade Komisjoni, kuna oleme ajast maha jäänud, siis annangi kohe teile sõna selleks, et te saaksite meile tutvustada oma uuringu tulemusi. ma ei tea, kes soovib alustada Äh, alustame vast naisterahvastest, äh, proua Leroy, siis härra Kussoa ja kui te saaksite kümne-kaheteistkümne minutiga hakkama, siis oleks väga hea, sest siis me saaksime ka seda kõike arutada. ja meil on täpselt äh, nelikümmend minutit aega selle küsimuse arutamiseks. Euh, suur tänu tervitus teile kõigile, sooviksime tutvustada teile oma äh, uurimust Islamiriigi Äh, tegevuse finantseerimise kohta ja räägiksingi siis täpsemalt, milles see seisneb ja pärast äh, seda annan sõna äh, suursaadiku Soole. kõigepealt võiks öelda, et tegemist on küllalt keeruka organisatsiooniga ja see on üks maailma rikkamaid terroriorganisatsioone, mis on äärmiselt oluline selle finantseerimise mõistmiseks. miks äh, seda nõnda võib iseloomustada? Äh, sellepärast, et äh, erinevalt Al-Qaidast, mis oli siis, mis tegutses enne Daeshi ja mis oli neile inspiratsiooniks, tegutsevad nad territooriumil, mida nad kontrollivad ja kus äh, on siis äh, võimalik leida hulgaliselt äh, ressursse, esiteks on seal naftat, Süüria ja Iraagi vahel on oluline naftapiirkond. lisaks sellele on seal muid loodusvarasid või siis toodangut nagu äh, nisu ja puuvill, lisaks sellele äh, on neil siis muid sissetulekuallikaid nagu äh, antiikesemete, kunstiesemete, äh, salakaubavedu ja nii edasi, kuna teatavasti tegutsevad nad ka arheoloogiliselt, ajalooliselt olulistes piirkondades ja alguses ka rööviti äh, Mosuli pankasid, muuhulgas tänu millele äh, said nad siis äh, kõigepealt viissada miljonit dollarit röövsaagiks, tänu millele said nad siis seal piirkonnas asuda kanda kinnitama. lisaks sellele maksustatakse kohalikku elanikkonda ehm, seal territooriumil elab äh, teatavasti äh, tsiviilisikut ja ming-, teatud hetkel elas seal äh, nende kontrollitaval alal lausa üheksa miljonit inimest, nii et ka maksutulu, ähm, raha väljapressimisest tulevad tulud on olnud üsna märkimisväärsed, tänu millele need ei olnudki tarvis välis finantseeringuid, vaid nad said sealt koha pealt piisavalt raha ja suutsid siis äh, sellest nii-öelda elada. ja mis siis praegu on toimumas, nimelt on äh, suudetud piirata nende territoriaalset äh, te ekspansiooni ja seega on osa nende tulusid kokku kuivanud seoses liitlaste pommitamisega ja nii edasi ei ole neil enam olnud ka nii hästi võimalik naftat salakaubana edasi ähm, müüa. nii et nende organisatsioon on olulisel määral oma rahastamisallikaid kaotanud. ja osa naftapuurkaeve äh, on äh, rivist äh, väljas ja koalitsiooni vägede rünnakute tulemusel on ka nende kontrolli all olev ala vähenenud ja praegu on see organisatsioon siis äh, nii-öelda äh, oma mõjuvõimu äh, kahan-, nende mõjuvõim on kahanemas võrreldes siis aastaga kaks tuhat neliteist näiteks, neil on märksa vähem ressursse, neil on vähem inimesi, kes seal territooriumil elab, seega ei saa nad niivõrd olulisel hulgal enam raha neilt välja pressida, makse võtta nii et äh, praegu äh, on äh, nende rahastamine märksa väiksem ja nad ei ole ka nii ligitõmbavad välisvõitlejatele, algul said nad pakkuda väga kõrget tasu, võitlejad seega, võitlejaid oli palju kergem äh, leida ja praeguse enam nõnda ei ole. ja ütleksin ka, et äh, see muidugi ei tähenda seda, et organisatsioon on täiesti hääbumas ja et ta ei suudaks äh, veel piisavalt kahju tekitada. tuleb, äh, et aga arvestab sellega, et neil on vähem vahendeid ja nad kohanevad selle uue majandusolukorraga praegu on neil ka palju rohkem raskusi äh, välisvõitlejate ligi meelitamisega, nagu ma ütlesin, nende palgad ei ole enam nii äh, kõrged ja öö, äh, inimesed ka lahkuvad, kuna nad leiavad, et öö, kuna neid ei tasustata piisavalt, siis nad lahkuvad, aga kommunikatsioonispetsialistid seega, aga öö, saavad, saavad suuremat öö, tasu ja seega nemad, äh, nendele panustatakse palju rohkem, kuna just tänu nende tööle saab siis Daesh äh, uusi äh, võitlejaid juurde. nii et nende majandusolukord on märkimisväärselt muutunud, nagu ma lühidalt teile tutvustasin, hiljem võin sellest ka täpsemalt rääkida, kui teil on soovi seda lähemalt kuulda aga lõpetuseks ütles, ütleksin, et neil ei ole enam sama äh, kõrged res-, sama palju ressursse kui varem, kuid see ei tähenda seda, et äh, nende kahjustamisvõime oleks äh, väga oluliselt vähenenud, aitäh! Bien, Agnès Levallois vient de nous expliquer de manière très... Agnès Levallois selgitas hästi, kuidas ja miks on see organisatsioon Mm, osa oma suutlikkusest kaotanud, on kaotanud territooriume, seega ka öö, äh, äh, rahastust, ka oma tsentraliseeritus, tsentraliseeritust on ta kaotanud ja palju äh, toetust on ta kaotanud tänu erinevate riikide tegevusele on siis see organisatsioon äh, ka oluliselt nõrgenenud. Äh, organisatsioon on praegu kohanemas, nagu öeldud, selle uue olukorraga, aga analüütikud ütlevad, et äh, nagu ka siin mainiti, ei ole ta kaotanud kõiki oma vahendeid ja võimet äh, suurt kahju tekitada ja nüüd tuleb äh, mõelda sellele, mis äh, edasi saab, missugune on nende tulevik, äh, kuidas nende rahastamissüsteem hakkab edasi toimima, kuidas nad edasi siis tegutsevad oma olemasolevaid vahendeid kasutades. meil ei ole mingeid kirjalikke allikaid võtta, me peame jälgima ja analüüsima, võttes arvesse siis faktoreid Mm, mida me saame mm, arvestada ja kuidas siis arvesse võtta seda, äh, mm, kuidas nad kavatsevad edasi tegutseda ja mida meie saaksime teha. kõigepealt on siis esimeseks hüpoteesiks ka see, millele äh, proua Levalu enne viitas, ehk äh, nad loobuvad sellest territoriaalsest korraldusest Neil oli äh, alguses siis planeeritud selline suur territoorium, tsentraliseeritud juhtimine, kindel struktuur ja nii edasi, aga praegu on see killustumas. sellega kaasneb äh, ka nõrgenemine, neil ei ole teatud kindlat keskust enam ja seega nad nii-öelda killustuvad või hajuvad laiali. ja sellega äh, Äh, seoses äh, võivad nad ka hakata kasutama nii-öelda filiaale, nagu tegi Al-Qaeda alguses, või siis lihtsalt äh, kohaneda selle uue olukorraga. ja kasutades siis ära neid vahendeid, mis neil selles uues olukorras kasutada on. näiteks öeldakse, et nad lähevad võib-olla kõrbepiirkondadesse äh, aga võib-olla hoopis äh, suunduvad nad äh, linnadesse. ajakirjanduses äh, räägitakse sellisest nii-öelda mm, low-cost terrorismist, mis ei ole kõige õnnestunud välja, väljend, aga nad hakka-, võimalik on, et nad hakkavad kasutama siis äh, nii-öelda tõesti odavamate vahenditega ründamist, mis e, iseenesest ei tähenda, et nad vähem kahju teeksid. Nad siis keskenduvad rohkem indiviididele, mitte rühmadele. E, nende tegevus on killustatum. aga mm, kõigest hoolimata oleks neil siis e, endiselt teatud selline keskne juhtimine või juhatus, mis siis kõike suunab. esmalt siis selle esimese hüpoteesi kohta, et neil on vähem vahendeid, vähem vajadusi, üheteistkümnendal septembril, nagu te mäletate, ettevõtted rünnakud tegelikult äh, maksid äh, nii-öelda küllaltki vähe ründaja äh, kohta. nii et nad võivad ka suunduda niisuguste tegutsemisviiside poole ja võib ka olla, et see finantseerimise küsimus ei ole ka ainus võimalus, kuidas nende vastu võidelda. Euroopa äh, tegevus on keskendunud äh, seni just finantseerimisele, aga kui meie vastus on organisatsioon, kes on vähem sõltuv äh, finantseeringutest, siis sellesuunaline vastutegevus ei ole ka enam nii väga tõhus nii et äh, kui nende kulud on äh, väiksemad ja nii edasi, äh, no see oli siis üks hüpotees, teine hüpotees oleks siis see, et organisatsioon ei lepi niisuguste arengutega ja just väärtustab seda, mis neil on veel jäänud, ehk siis seda keskjuhatust, seda propagandamasinat, selle juurde nad jäävad ja püüavad seda tugevdada et võib ka ette kujutada, meil ei ole küll mingit alust selle väitmiseks, aga et äh, nad võivad prioriteediks seada just selle organisatsiooni ellujäämise ja otsida uusi äh, ressursse, näiteks äh, uue tehnoloogia Äh, vallast, ühisrahastuse vallast või, või kust iganes, leida erinevaid äh, toetamismehhanisme ja kasutada äh, salakaubavedu või nad on ka hakanud teatud finantsinstrumente kasutama, kasutada uusi, uut tehnoloogiat ja nii-öelda mitmekesistada oma ähm, rahastamisallikaid. nii et nagu öeldud, siin on tõesti mitu erinevat äh, hüpoteesi, esimene siis, äh, mis äh, puudutaks nende suuremat killustatust edaspidi ja nii-öelda odavamaid tegutsemisviise tulevikus ja teine puudutaks, puudutab just nende sellist kindlamat säilimist oma praeguses Äh, nii-öelda ülesehitusesse, otsides siis äh, uusi rahastamisvahendeid ja ressursse, aitäh! suur tänu teile, esinejad! me palume nüüd, et äh, kolleegid võtaks sõna. üks kolleeg on palunud sõna ja nüüd on neid juurde ka tulnud annan sõna kõigepealt härra Korvin Mikkele, sest tema on meil väga eriline äh, kolleeg. ja pärast Rahvapartei liikmeid, sotsialistid, härra Pitsula, palun. suur tänu. tahtsin väga küs-, lihtsa küsimuse esitada, kuulan loomulikult väga tähelepanelikult seda, mida te ütlesite Islamiriigi rahastamise kohta. selge on see, et äh, raha tuleb äh, ühes territooriumi kui praegu see niinimetatud islamiriik kaotab territooriumi, aga me, aga mida te oskate öelda piiriülese rahastamise kohta, rahvusvahelise rahastamise kohta, mis tuleb äh, näiteks Pärsia lahe riikidelt ja mujalt ja äh, välisabi, räägime palju välisvõitlejatest, aga välisabi islamiriigile, milline praegune olukord on selles osas? suur tänu, Austrevitšus liberaalidest. suur tänu teile. suur tänu selle eest, et te meid informeerisite sellest olulisest küsimusest. Äh, küsimus on siis, et äh, kui suurel määral on selge, äh, kas teised terrorirühmitused on õppinud finantseerimiskunsti islamiriigilt, sest äh, äh, neil on väga palju teadmisi selle kohta ning seda võiks kasutada teised terroriorganisatsioonid üle maailma, kasutades äh, erinevaid elemente, mis ISISel on kasutusel olnud järgmisena härra Kousu, palun. suur tänu teile, esimees. ma sooviks, et te räägiks niisugustest küsimustest, mida ma ei ole siin näinud. Te räägite õigusega, et see, mis toimub Iraagis, ei ole see, mis toimub Süürias, sest seal osaleb Iraagi sõjavägi ning äh, Eh, eh, mis samas pärast sektantliku valitsuse, Al-Maliki valitsuse eh, võimule jõudmisel on hoolimata sellest, et sektantlik on ikkagi Iraagi oma, kuid Süürias on see asi teistsugune ning ma tahaksin küsida nafta müügi kohta äh, Eh, ning peale selle Süüriast ja Iraagist müüdi erinevaid eh, eh, kunstiväärtuseid, mida müüdi ka nafta eest ning samuti ka Pärsia lahe riikides ja finants- ja ka maksuparadiisis hävitatakse oma raha ning kas kõik need võrgustikud võimaldavad selliseid kuritegusid üldse avastada ja süüdi mõista ja järgmisena saab sõna James Carver FTD-st, suur tänu teile härra Kouso esitas ühe kommentaari, mille kavatsesin lagedale tuua, kuid äh, äh, äh praegu on tõendeid selle kohta, et, et äh, islamiriigi olukord on nõrgenenud. kas äh, äh, kavatse-, on märke selle kohta, et mingeid paralleelorganisatsioone luuakse ja kas raha eh, hakkab neist eh, eh, kõrvale hiilima. näiteks, näiteks Araabia poolsaarel islamiriigil on vähem toetust kui Al-Qaidal, ühesõnaga tahaksin teie arvamusi selle kohta. suur aitäh. härra Korvin Mikke. ja ma kilka pütani Pierwsze jest takie, że ku mojemu szokowi zupełnie. Suur tänu. Mul ei ole praktiliselt äh, andmeid selle kohta, kes seda naftat ostab. Äh, näiteks mina äh, rääkisin ühe Lähis-Ida riigi esindajaga, kes ütles, et ostjad on ameeriklased ning sain teada ka seda, et ka Türgi ostab naftat, võttes arvesse seda aspekti, kuidas on võimalik, et, et need naftatorud ei ole hävitatud või naftakaevud, need on võimalik paari päevaga hävitada, miks seda tehtud ei ole? ja teine küsimus, mida mina ei suuda mõista, võib-olla, äh, äh, võib-olla mõni äh, ei soovi seda, et nad ära hävitatakse, see on minu meelest väga asjakohane küsimus, ma ei tea, kas see on tõsi, aga olen kuulnud, et Daesh näiteks äh, viib oma tegevuse üle Liibüasse, aga selles osas ei ole ma teie käest midagi, ei kuulnud ma teie käest sõnagi. ning äh, neljas asi, meie sõnavõtjad arvavad, äh, et Daesh elab Ameerika koalitsiooni rünnakud üle. aga kas see on reaalne? ja härra Semki suur tänu sooviksin tänada teid selle sõnavõtu eest ning <clears throat> võimaluse eest, et mul on võimalik osaleda praeguses arutelus, pean tunnistama seda, et ka mina sain lõpuks aru, kuidas äh, ometi äh, kuidas naftamüük võib olla selline sissetulekute allikas äh, Daeshi jaoks, sest Eh, peaks olema samas ju lihtne aru saada, kus, kuidas naftat eh, müüakse ja ma ei saa aru, kuidas on võimalik, et nii kaua aega eh, on võimaldatud neil naftakaevudel tegutseda. ja teine küsimus, õnneks Daesh nõrgeneb ka äh, äh, tundub, et ka nende toetus äh, väheneb, kuid kas äh, praegusel hetkel on meil äh, võimalik hinnata seda, kui suurel määral rahastamine langeb, sest praegusel hetkel on välisrahastamist eriti palju vaja, sest minu meelest, sest just rahastamise vähenemine aitab eelkõige nõrgestada seda organisatsiooni. Okay, thank you, dear colleagues, for your questions. suur tänu, kolleegid. ma äh, paluks, et te vastaks seitsme minutiga. Äh, leppige omavahel kokku, kes soovib alustada. Ladies first. ürita vastata äh, küsimustele kõigepealt, et Daeshil on äärmiselt oluline tema territoriaalne aspekt ning see, et territooriumit on vähem, see mõjutab otseselt organisatsiooni finantseerimist, nii et tuleb aru saada sellest, et praegusel hetkel Daeshil kontrolli all on märkimisväärselt vähem territooriumi, nii see on üks põhjusi, miks nende sissetulekud vähenevad ja see, see kõik, mis sellega kaasa käib. mis puudutab nüüd nafta öö, müüki, siis Daesh on algusest peale kasutanud äh, salakaubandusvõrgustikke, mis on alati seal piirkonnas eksisteerinud. tegemist on kõrbealaga äh, ja äh, see on piirkond, kus asub Raqqa, mis on nende pealinn Süürias ning kogu see nende piirkond on kõrbepiirkond ja kus on alati olnud salakaubavõrgustikud olu eksisteerinud ning Eh, need võrgustikud on ammu olemas olnud eh, ning Daesh kasutab neid uuesti aeg-ajalt, eh, on raske aru saada, kuidas see võimalik on, aga sellepärast, et need on olemas olnud ning põhimõtteliselt Daesh lihtsalt taas käivitas nad ning müü-, müü-, nende abil ilma, läbi Iraagi ja Türgi kaudu müüakse naftat ilma, et riigid oleks sellesse segatud äh, on olemas aga isikud, kes neid võrgustikke äh, haldavad ning äh, kes Daeshi läbi äh, raha teenivad ning miks siis tulekud langevad, sellepärast et piirangud on loodud rahvusvahelisel tasandil näiteks, mis piiravad antiikesemete müüki, alguses saadi neid müüa, praegusel hetkel on see keerulisem, sest loodi süsteemid, et need paika panna ning äh, äh, on raskem leida inimesi, kes, kellele müüa. kõik need rahvusvahelised meetmed on oma äh, tulemusi juba tekitanud, tähendab, salakaubavedu eksisteerib endiselt, kuid see tähendab seda, et meetmed on ikkagi toonud kaasa olukorra, kus Daeshi sissetulekud kahanevad ning rahvusvaheline rahastamine äh, tuleb aru saada sellest, et enne kui Daesh vallutas Fallujah või Mosuli linnad, siis eh, oli olemas eh, juba seal piirkonnas eh, ärimehi ja ka Pärsia lahe riikides, kes finantseerisid võitlusüksusi, mis ei olnud aeg, alguses seotud Daeshiga ning hiljem, kui nad nägid äh, millise ideoloogiaga oli siis see eh, telli tegemist ja siis selle peale rahastamine peatus, sest need ärimehed eh, eh, täheldasid, kui problemaatilise organisatsiooniga on tegemist, kuid alguses alguses kümnis Zakat aitas finantseerida kogu tegevust, sest alguses oli Eh, selline rahastamisvõimalus, kuni eh, vaadati üle vajadus eh, selliseid organisatsioone finantseerida ning ärgem unustagem, et SACAT on siiski heategevuselise iseloomuga ning <clears throat> otsustati rahastamine lõpetada, sest nähti, et see raha ei läinud sugugi mitte õige sihtmärgini. aitäh! mulle tundub, et mu kolleeg vastas enamusele meie, eh, enamusele küsimust, ma tahaks keskenduda kahele küsimusele. nimelt, et Daesh praegusel hetkel ei saa esineda tühjale teatrile ja praegu on neil juba suuri raskusi ning eh, eh, praegu toimub piiriülene tegevus väga aktiivselt, piirid ei ole sugugi mitte suletud ning praegu käib kauba, kauplemine äh, Iraagi ja Türgi, Iraagi, Iraani, eh, Süüria vahel. see on reaalne, see on reaalsus ja, ja see eh, salakaubandusele seotud terrorismiga, vaid on ka sotsiaalseid põhjuseid, hõimulisi küsimusi on sellega seotud ning äh, siin on ka sunniitide kogukonnad äh, seotud asjaga, nad on äh, šiitide kogukonnad on suurtes raskustes selles piirkonnas ning äh, nad leiavad, et nende kohtlemine on olnud ebaõiglane ning äh, ühesõnaga, nagu öeldud, see salakaubitsemine on alati eksisteerinud ja selle vastu on väga keeruline võidelda. ja ma arvan, et sellega ma ka piirdun. suur tänu teile, kolleegid, kas keegi soovib midagi lisada? me, meil on äh, ka slaidid. jah. kas me saame viie minutiga hakkama, meil on vaja aega vast kinni pidada. olgu, maksimaalselt viis minutit. Äh, ja suur tänu, daamid ja härrad, ma kiiresti äh, esitan teile uuringut, mis äh, Eh, esindab eh, siis eh, Kopernikuse poolt kogutud andmeid, mis on kogutud veebruarist alates kaks tuhat seitseteist ning see näitab nafta puurkaevude asukohti ja nendega seotud tegevust. me näeme termilist tegevust riigi eh, Eh, kirde osas eh, ning eh, see ning näeme, kus on ka nafta rafineerimiskeskused, näeme ka naftavälju, kaks on praegu tegevuses ning on ka piirkond, kus tegeletakse nafta rafineerimisega. siin näiteks on näiteks Palmirast läänes asuv nafta Ehm, ehm, nafta kaevandamispiirkond ja, ja siin on võimalik infrapunase abil ja eh, ning võime näha ühtlasi ka seda, kus eh, maagaas põleb. Eh, samuti näeme ka piirkondi, kus toimub nii-öelda kodukootud rafineerimine ja äh, näeme eh, siin, kus on näiteks, eh, millistes piirkondades on näha eh, tumedat suitsu, näeme, et need, seal rafineeritakse naftat. ning näeme, millised on piirkonnad, kus naftat töödeldakse, millised piirkonnad on aktiivsed ja e, kui me nüüd vaatame, e, e, millises piirkonnas ollakse aktiivses, siis hallid piirkonnad on need, mis on Daeshi käes, rohelised need, mis on mässuliste käes, kollased, mis on kurdide käes, valged, mis on valitsusvägede käes, näete siis, et naftatöötluspiirkonnad on põhiliselt kurdide ja Daeshi käes ja eh, naftatöötlustehased, rafineerimistehased on valitsusvägede kurdide käes ja üks neist on ka Daeshi käes. tänan teid tähelepanu eest. suur tänu. daam ja härrad, kolleegid, ma soovitan teile see raport läbi lugeda mille meile esitasid, esitas meile meie poliitikaosakond, see väärib lähemat tutvumist. suur tänu teile ja head päeva! ja nüüd lähme päevakorrapunkti number üheksa juurde. ja enne kui me alustame, tahaks kõigile meenutada, et see punkt, et järgneb kinnine koosolek, nii et ainult eh, fraktsioonide liikmed ning ametnikud võivad kohal olla, kõik teised palun lahkuge